Bene, penso che possiamo riprendere i nostri lavori con eh, lo jätkame tööd. ja jätkame järgmise aruteluga eh, doktor Cornelius Adebaariga Saksa välispoliitika ühingust Eh, tal on ka oma presentatsioon, mida me ei saa küll kahjuks kõigile välja jagada ja eh, tema uurimus, ta on oma uurimuses tegelenud siis Euroopa Liidu eriesindajate rolliga ja härra Adebaari eh, uurimuse tulemus on siis selles väikses teoses, kus on juttu siis Euroopa Liidu poliitika muudatustest. Ähm, ja Euroopa Liidu välisteenistuse esindaja äh, tuleb ka meie koosolekul osalema siin äh, pärast äh, Lissaboni lepingu äh, jõustumist äh, muutub Euroopa Liidu eriesindajate roll võrreldes sellega, mis see varem oli. Neil on, neil tööle on pandud uued suunised, nende roll, rolli on muudetud ja me üritame nüüd aru saada, et milline see roll on e, ja miks e, oli vaja seda rolli muuta, me siis kuulame seda, mida härra Adebaar meile nende rollist räägib ja et e, kuidas on kõige parem täita neid ülesandeid, mis Euroopa Liidu eriesindajatele on pandud, kuidas nad saaksid võimalikult hästi oma tööd teha, kuidas see üleminek võimalikult sujuvalt läheks. nii et me kuulame väga suure huviga, mida härra Adepaar meile ütleb. Teil on sõna, palun. Um, um... suur tänu, härra esimees. suur aitäh Ahvetile, et kutsusite mind siia ettekannet pidama mõned teist võib-olla teavad, et tegemist on siin äh, dokumendiga, mis põhineb doktoritööl ja väga hea, et äh, minu doktoritöö ei olnud vaid teoreetiline ja tegelikult praegu see ettekanne on minu jaoks äh, isegi olulisem kui minu doktoritöö kaitsmine. igal juhul olen ma sama ärevil üritagem siis võtta siin praktiline vaatenurk. minu ettekande teemaks on Euroopa Liidu eriesindajate roll välisteenistuses, nii et küsimus ei ole mitte selles, kas neil peaks üldse mingi roll olema, vähemasti minu arvates, ja küsimus ei ole ka selles, kas nad peaksid kuidagi jääma välisteenistuse raamesse. ma üritan siis nüüd teha ettekande viieteistkümne minutiga, mis mulle siin anti ma käin äh, üle selle dokumendi, mis teil kasutada on. teen väikese taustaülevaate eriesindajate kohta. ühtlasi teen ülevaate praegusest olukorrast kus ühelt poolt on meil välisteenistus, mis on nüüd juba töös, ja teiselt poolt on äh, mõningad eriesindajate mandaadid, mis lõpevad äh, juba veebruaris ühtlasi toon välja ka äh, võimalikud kriteeriumid selle kohta, kuidas eriesindajad valida ning ametisse määrata ja kuidas nende töö oleks integreeritud välisteenistusse töö, teenistuse töösse. nüüd taustainfot, eriesindajaid on kutsutud Euroopa Liidu näoks ja äh, hääleks äh, välisriikides Nad on tegutsenud erinevates konfliktipiirkondades, mis on olulised Euroopa Liidu huvide jaoks, nad saavad äh, edendada rahu läbirääkimisi, eriesindajad on osalenud rahvusvahelistes läbirääkimistes koostöös teiste partnerite ning saadikutega ja on viisteist aastat juba Euroopa Liidule pakkunud koha pealt tulevat informatsiooni, mida Euroopa Liidul muidu kuskilt võtta ei oleks kaks eriesindajat äh, saa-, määrati ametisse üheksakümne kuuendal aastal, praegu on üksteist mandaati erinevates Euroopa Liidule huvi pakkuvates piirkondades. kui te vaatate neid põhjuseid, miks eriesindajad kuhugi konkreetselt saadeti, siis esialgu, kõige alguses oli see seotud sellega, et pakkuda Euroopa Liidule, liidule poliitilist jõudu konkreetses piirkonnas, kus Euroopa Liidul oli senimaani vaid majanduslik võim samuti öö, osaleda rahvusvahelises vahendamises ning pakkuda poliitilist nõustamist. samal ajal lisaks sellele välisele mõõtmele on eriesindajatel ka oluline sisemine funktsioon, nimelt nad osalevad Euroopa Liidu välispoliitikas. liikmesriigid Brüsseli peakorter ning eriesindajate äh, missioonid koha peal on ju kõik osa äh, ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast ja nad olid osa ka teisest sambast, sest et tehti koostööd Euroopa Komisjoniga ja paljudes naaberriikides näiteks konflikti ennetamiseks. Äh, saadik on väga tavaline diplomaatiline vahend, teised äh, rahvusvahelised organisatsioonid seda kasutavad, näiteks ÜRO, samuti ka erinevad riigid, nagu näiteks Ameerika Ühendriigid ja ka erinevad liikmesriigid isegi nendes piirkondades, kus juba on Euroopa Liidu eriesindaja. nüüd, kui vaadata nende saadikute rolli, siis tegemist on möödapääsmatu äh, instrumendiga tänapäeva äh, keerulises diplomaati, diplomaatias mina tahtsin kõigepealt äh, vaadata seda, äh, mida on viieteistkümne aasta jooksul eriesindajad teinud Euroopa Liidu välispoliitikas. nüüd äh, teine punkt, milline on praegune olukord? üks muudatus tuleb otseselt Lissaboni lepingust, see puudutab konkreetselt eriesindajaid. eelmises aluslepingus oli kirjas, et nõukogu saab nimetada ametisse eriesindaja äh, alati siis, kui ta seda vajalikuks peab, nii et see sõltus nõukogust ja liikmesriikidest, et kas nad tahtsid eriesindajat kuskile saata või mitte. nüüd uus artikkel kolmkümmend kolm sätestab, et nõukogu saab nimetada ametisse eriesindajaid kõrge esindaja ettepanekul ja see on siin oluline nihe, sest et seega kõrge esindaja peab kõigepealt tegema ettepaneku ja alles siis on nõukogul või-, võimalik teha otsus. see oli üsna oluliseks teemaks ka praegustes aruteludes nende eriesindajate mandaatide osas, mis lõpevad veebruaris. nii et eriesindajate olemasolu ei sõltu enam mitte aluslepingutest endist, vaid välisteenistusest, mis võtab osalt üle eriesindajate rolli. seega praeguses mandaadis on ähm, aegumisklausel, mis tähendab, et neil on konkreetne lõppkuupäev nende mandaadile ja nüüd välisteenistusel on võimalik siis need mandaadid üle võtta. nüüd äh, arutelus on hetkel kõrge esindaja ning liikmesriigid, mis on esindatud poliitilises ning julgeolekukomitees, nad alustasid seda arutelu juba aasta tagasi nende mandaatide üle, mis lõpevad nüüd äh, veebruari lõpus, nii et umbes aasta tagasi siis sai alguse äh, see arutelu, millised mandaadid peaksid kehtima jääma, ja esimene kulminatsioon leidis aset eelmisel suvel ja jõuti äh, kokkuleppele kõrge esindaja ning liikmesriikide vahel. kõrge esindaja tahtis lõpetada osad eriesindajate mandaadid, liikmesriigid seda tol hetkel ei soovitud, jõuti kokkuleppele, et neli äh, Äh, mandaati äh, pikendatakse augustist äh, selle aasta veebruarini ja siis seitse kuni selle aasta augustini. Moldova, Lähis-Ida rahuprotsess, Lõuna-Kaukaasia ja Kosovo on need, mis aeguvad nüüd veebruaris, kui just midagi ette ei võeta. nii et see tähendab, et kui nüüd kõrge esindaja teeb ettepaneku mandaate pikendada, sest nagu ma ütlesin, siis nõukogul endal enam seda võimalust ei ole. nüüd küsimus seisneb selles, et kas need neli mandaati on midagi sellist, mille võiks välisteenistus kohe üle võtta on vaja esitleda ka küsimus, et kas need on üldse asjakohased, kas meil on selliseid eriesindajaid enam vaja. ja sellest tuleb ka küsimus, et millised oleksid need võimalikud kriteeriumid, millel tugineda, kui Euroopa Liit otsustab äh, uusi eriesindajaid ametisse nimetada ja kuidas välisteenistus saab nendega koostööd teha ja kui eriesindaja mandaat lõpeb, siis kuidas korraldada seda üleminekuperioodi, kui tema ülesanded lähevad üle välisteenistusele. suve jooksul sai väga selgeks ka see, et see ei ole mitte ainult tehniline küsimus, asi ei seisne jälle selles, et öelda, et mandaadid on ähm, ajas piiratud ja seega need lihtsalt ühel hetkel saavad otsa mandaadid ja eriti pikaajalised mandaadid, mis teevad kõik üksteist eri esindajate mandaati, on kestnud aastaid ja aastaid. see on loonud ka teatud ootused rahvusvaheliste partneritel, rahvusvahelistes organisatsioonides ja liikmesriikidel, kellel on öö, oma eriesindajad ja see äh, loob teatud ootused ka nendele pooltele, kus siis koha peal on Euroopa Liidu eriesindajad ja võib tekitada teatud negatiivseid reaktsioone meie aruteludele, mis toimuvad Brüsselis ja seda kolmandate öö, äh, osapoolte poolt. nüüd äh, kriteeriumid. tahaksin siin viidata ka laiali jagatud dokumendile, siin on üks lehekülg ka selle kohta, et millised kriteeriumid võiksid kehtida. eriesindaja kasutamine on põhjendatud, kui on konflikt koha peal, kui rahvusvaheline üldsus juba on kaasatud konflikti lahendamisse ja kui Euroopa Liidul on pikaajalised huvid selles piirkonnas äh, ja äh, Euroopa Liit ei ole huvitatud sinna minekust vaid lühikeseks perioodiks. ma olen välja toonud veel mitmeid punkte äh, personali kohta, et milline, milliseid inimesi peaks valima eriesindajaks ja millised peaksid olema nende ülesanded ja loomulikult äh, see ei ole mingisugune nimekiri, mida oleksid võimalik lihtsalt äh, kopeerida ja kohe kasutada, vaid see on lihtsalt mõtteaineks ja see võiks olla arutelude aluseks. see peaks võimaldama äh, määrata kindlaks eesmärgid, millised on Euroopa Liidu eesmärgid konkreetses piirkonnas, kas eriesindaja on see õige instrument, mida eesmärkide saavutamiseks kasutada ja millised on öö, ähm, eriesindajate eesmärgid siis, kui nad seal kohapeal juba olemas on. nii et äh, kui võtta need kriteeriumid ja vaadata praeguseid mandaate, siis äh, tõesti osad neist on võimalik äh, Euroopa Liidu delegatsioonil seal piirkonnas üle võtta. nüüd tekib küsimus, et kuidas seda üleminekut korraldada. loomulikult, nagu ma ütlesin, Euroopa Liit ei peaks siin tegutsema ajutiliselt, poolt, vaid äh, koostöös partnerriikidega, partnerorganisatsioonidega. ja ilmselt veebruari lõpp on äh, juba liiga lähedal äh, selleks, et otsustada nüüd tõesti need mandaadid ka kohe lõpetada. nüüd teine küsimus, kui neid mandaate pikendada ja minu arvates see paljude erisesindajate jaoks on see tõesti põhjendatud, siis siinkohal teen ka dokumendis ettepanekuid Äh, toetavate struktuuride osas, eriesindajatel on olnud alati oma äh, äh, raamatupidamine, oma haldusüksus ja kõike seda on kergesti võimalik integreerida ka välisteenistusse. nüüd poliitiliste nõustajate küsimus tõstatub, kas praegused nõustajad on võimalik võtta välisteenistusse või kas tulevased poliitilised nõustajad võiksid olla välisteenistuse töötajad, aga igal juhul eriesindajad kujutavad ennast olulist instrumenti, see on täiesti asjakohane ja pealegi see tuleneb aluslepingu artiklist ja seega on see ka otse seotud kõrge esindajaga ja mitte äh, nii väga välisteenistusest väljapoole jääva äh, Euroopa Liidu struktuuriga. nüüd äh, kokkuvõtteks, eriesindaja näol on tegemist olulise instrumendiga diplomaatilistes suhetes ning konfliktilahenduses, eriesindajate funktsioon on juba tõestanud oma kasulikkust viimase viieteist aasta jooksul ja siin pöörduksin tagasi selle juurde, mida alguses juba ütlesin, nimelt minu doktoritöö äh, oli samuti selle teemaga seotud, tegemist oli politoloogia doktoritööga, aga paljud tulid minu juurde ja ütlesid, et miks äh, sa ei kirjuta siin üldse ajaloolist doktoritööd, sest et varsti ju eriesindajaid ei olegi. mina usun, et olukord päris selline ei ole ja seega ootan huviga arutelu, aitäh. Grazie, doktor Adebar eh,. La parola allora. aitäh härra Adebarile proua Brandner saab sõna roheliste nimel. see oleks nüüd üpris absurdne, kui ma inglise keelt räägin, räägiksin. tere tulemast meie komisjoni, mul oli väga hea meel, et te leidsite aega, et siia tulla ja oma uurimust tutvustada. me loomulikult osaliselt olime seda juba enne lugenud aga ikkagi on väga hea, et te siin praegu olete, sest Kosovos ja Bosnias on meil probleeme, äkki te saaksite sellest veel rääkida, saaksite ära, äh, äh, rääkida sellest, et äh, kas Kosovo mandaati võiks pikendada, et äh, seal ei tekiks kaost, et kuidas strateegiliselt peaks tegutsema, et see küsimus ei ole minu meelest seal päris lahendatud, et milline on teie arvamus ning kommentaar teie töö kohta ja ja selle kohta, et mida te ootate, et mida peaks ähm, eriesindaja saama, ma arvan, et tal on vaja vahendustegevuse äh, ja konflikti lahendamise oskusi. et äh, et kui, kui defineerida need ülesanded nii, nagu teie seda teinud olete, siis äh, on tegemist piirkondlike konfliktide lahendamise ja äh, ja regionaalsete konf- ja piiriüleste konfliktide lahendamisega, siis äh, sellised oskused oleksid äh, veel äh, olulisemad. aga üldiselt olen ma nõus sellega, mida te ütlesite, et milleks eriesindajaid tulevikus vaja on. et kui meil e-, enamuste riikide kohta eriesindajaid enam ei ole, siis äh, võiks äh, küsida, et äh, äkki meil on mingid erisaadikud, et kas lühiajalisemate ma-, mandaatidega saaks näiteks Tuneesia jaoks eri esi-, erisaadiku saata, et tegemist ei ole mingi pika mandaadiga eriesindajaga, vaid võib-olla leitakse mingisugune teine formaat mis oleks veidi paindlikum, et milliseid võimalusi meil veel oleks selleks, et äh, kiiresti reageerida aktuaalsetele probleemidele. nii et need olid minu paar küsimust, aga teie analüüsiga olen ma üldiselt nõus, aitäh. aitäh proua Brandnerile ja sõna proua Mõnise. suur tänu, härra esimees. mind äh, üllatab veidi see, et te väga kaitsete eriesindajate funktsiooni, samal ajal kui kõrgel esindajal on ju võimalik äh, mitte äh, uuendada mandaate. ja mind üllatab äh, ka see, et te kritiseerite kõrget esindajat selles osas, et ta võib mitte uuendada mandaati. nagu te ka ise ütlesite, tegemist oli ol-, kasuliku instrumendiga, kui Euroopa Liidul ei olnud kasutada eh, teisi juba eh, mitte ajutisi instrumente, eriesindajad on tõesti ette nähtud aluslepingus, aga tegemist eh, on valitsustevahelise vaatenurga äh, tulemiga, samal ajal tegelikult see poliitika peaks ju olema Euroopa Liidu ühine poliitika. tuleb ikkagi kasutada maksimaalselt ära välisteenistust, seda tugevdada, anda sellele vajalikud inimressursid ning poliitilised ressursid, et äh, suudaksid täita oma ülesandeid ja mitte siin äh, luua palju eriesindajate ametikohti. nüüd äh, te tõstatasite ka küsimuse, et eriesindajaid tuleks ametisse nimetada konfliktide puhul. minu arvates peaks lähenemine olema teistsugune, nimelt eriesindajad peaksid olema horisontaalset laadi, mitte konflikti olukorras, kui, mille puhul ju tegelikult Euroopa Liidul on juba näiteks stabiilsusvahend ja samuti hüvejp all on mõned instrumendid, võiks olla horisontaalsed eriesindajad näiteks inimõiguste äh, küsimustes, äh, rahuprotsessi jaoks, mis põhineks pigem koostööl ja mitte niivõrd äh, konfliktidel tuleb ikkagi mõelda ka selle peale, et välisteenistus tegelikult juba teostab Euroopa Liidu diplomaatilisi funktsioone. me ei võrdle, eh, see ei ole võrreldav üldse ÜRO-ga ega ÜRO eriesindajatega. sest et meie räägime sellest, et olla üks konkreetne ühtne mängija eh, rahvusvahelistes suhetes ja mitte mingisugune suvaline rahvusvaheline organisatsioon. aitäh ja sõna proua Lösingule aitäh, härra Adebar. Te kirjutate oma töös ja olete ka siin seda maininud, et vastutus eriesindajate eest äh, on nüüd Lady Ashtoni kätes. ma ei ole nüüd äh, kindel nende tagajärgede osas, aga ma tahaks teilt nüüd küsida, et äh, kas selle tagajärjeks oleks võib-olla ka see, et parlamentaarsete kontrollivolituste küsimuses, mis puudutab eriesindajaid, on ka teatavaid muudatusi. ma tahaks teada, et mida teie arvate ning mis puudutab konfliktistrateegiat, eh, on tehtud ettepanek, et eriesindajad töötaksid tulevikus välja pidevalt kaasajastatavaid äh, Äh, konfliktilahendusplaane. Äh, ma tsiteerin, et iga pla-, igal plaanil peaks olema ka lisad, kus oleks äh, eriolukordade jaoks sõjalise sekkumise plaanid. mida te arvate sellest ettepanekust ja kas teie arvamus on samasugune, kui te räägite siin konflikti lahenduskavadest, kus te olete ka seda küsimust käsitlenud? aitäh ja sõna härra Laastorfile. aitäh, härra esimees. ma tahaksin tulla tagasi mõnede asjade juurde, mida kolleegid on öelnud ja ma tahaksin rõhutada seda, et eriesindajad on põhimõtteliselt ju heaks vahendiks. ja küsimust ma tegelikult äh, näen teistmoodi kui kolleeg Maria Munjes äh, küsimus ei ole selles, et kas äh, eriesindaja või meil on vaja sellest vastuolust üle saada. meil on äh, nüüd see probleem, et Catherine Ashton, meie kõrge esindaja, kes aga ei saa ju igal pool olla, ta ei saa ju see käib ka teiste välisministrite kohta, et nad ei saa igal pool olla, aga neil on kohati vaja, vaja et Euroopa Liidul on vaja poliitiliselt teatava tasemega inimest. ja küsimus, mis tekib, on, et kas tulevikus sellised eriesindajad peaksid olema poliitilised, nagu näiteks ameeriklastel, et tegemist on senaatorite või ka teiste kõrgete poliitikutega see tunduks mulle olevat veidi loogilisem, kui jätkata äh, karjääridiplomaatidega, sest äh, karjääridiplomaadid siis lähevad kõrge esindaja juurde ja siis ähm, tekivad teatavad hõõrumised ja probleemid. Äh, ning minu teine küsimus ja nüüd ma olen Maria Mõnnisega nõus, et loomulikult nõukogu nimetab kõrge esindaja ettepanekul eriesindaja aga eriesindaja peab tegutsema Euroopa Liidu, mitte nõukogu nimel. see on oluline, aga kas see menetlus, et et see käib läbi nõukogu, kas see on ilmtingimata vajalik, et kas ei piisaks sellest, kui kõrge esindaja isiklikult nimetaks oma eriesindajad, et tema on ju komisjoni ase president ja temal on ka teistsugused vahendid kasutada, kui härra Solanal olid. nii et äh, tegemist oleks siis äh, suurema politiseerimisega ja suurema personaliseerimisega nimetamis, ametisse nimetamisprotsessis. ma olen põhimõtteliselt äh, nõus sellega, et neid on vaja, aga meil on vaja, et, et eriesindajate puhul toimuks teatav optimeerimine. aitäh! ja nüüd saab sõna välisteenistuse ase äh, peadirektor äh, härra Vambovski, ma tahaks küsida, et kas ta tahaks kohe sõna saada või pärast seda, kui härra Adebar on äh, saanud küsimustele vastata. Te ei kuulnud tema sissejuhatust, et ma jätan teile võimaluse otsustada, et kas te tahate kohe sõna saada või pärast seda, kui härra Adebar on äh, sõna saanud aitäh ja kui teid see ei sega, siis räägiksin praegu. ma olen tutvunud äh, selle dokumendiga ja loodetavasti olen kursis küsimustega. Äh, suur aitäh! ja aitäh selle eest, et kutsusite mind sinna osalema, tegemist on väga aktuaalse aruteluga. nagu paljud sõnavõtjad ka seda ütlesid ja ma tahaksin esmalt ütelda, et äh, ega see kõik nii negatiivne ka ei ole, nagu paistab. arutelud on käimas, äh, endiselt me arutame küsimusi liikmesriikidega, tegemist on tundliku teemaga. aga me tahaksime äh, jõuda selleni, et lõpuks oleks meil võimalikult hea süsteemne lahendus. tõest tagasi vaadates me peame silmas pidama seda, et eriesindajate puhul oli tegemist äh, aluslepete instrumendiga, mis käis teise samba alla ning eh, nende mandaat oli piiratud. Eh, ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga. aga võib-olla tulevikus tuleks seda la-, laiendada ka julgeoleku- ja kaitsepoliitikale. ma tulen selle juurde veel tagasi, aga Käti eh, Ashton praegu mõtleb sellele, et äh, kui meil lõpuks see uus teenistus äh, töötab, siis me saaksime teenistust kasutada erinevate ülesannete täitmiseks, äh, mida siiani on täitnud siis eriesindajad. muidugi võimalusi on erinevaid, üheks neist oleks, oleks kasutada kahe ametikohaga ametnikke, kes oleksid siis, siis Euroopa Liidu delegatsiooni juhid ning eriesindajad samal ajal. Kabulis, Skopjas ja Addis Abebas on praegu selline süsteem toimimas. sellisel juhul me annaksime siis delegatsiooni juhtidele suurema poliitilise mõju ja nähtavuse. ja seda me saaksime siis teha praeguse vormi raames, seda ka näiteks äh, Lähis-Ida rahuprotsessi puhul on see võimalik. samuti võime me töötada välisteenistuse enda struktuuride raames. meil on olemas äh, terve rida äh, vanema astme haldusjuhte, kes võiksid samuti teatud ülesandeid täita, mis nad siis saavad kõrgelt esindajalt. lähikuudel võivad nad saada näiteks mandaadi kõrgelt esindajalt, eh, mis puudutaks eh, Lõuna-Kaukasust ja Moldovat. ma rääkisin teisest sambast eh, välisesindajate puhul. seda seoses sellega, et välisteenistusel tegelikult on laiem, laiemad ülesanded. läbirääkimistel Catherine Ashtoni ja parlamendi vahel oli muidugi väga oluliseks see, millised on meie täpsed ülesanded, aga meil on erisuhted ka Euroopa Komisjoniga välisteenistuse saab tegutseda ka sellistes valdkondades, mis varem olid ühenduse pädevuses. see on muidugi meie eeliseks, kui me tahame välja töötada ühiseid lähenemisi mingitele konfliktsetele olukordadele teatud piirkondades, siis on sellest kasu. me oleme teenistuses nõus, et eriesindajad peaksid olema seotud meie tegevusega. ja sellise ettepaneku teete te ka oma äh, töös kõik need struktuurid eh, teie sõnul siis peaksid olema kaasatud välisteenistusse, sellel on ka teatud eelarvelised tagajärjed. ja see peaks huvitama Euroopa Parlamenti, sellepärast et siiamaani Euroopa välisteenistuse tegevust äh, rahastatakse äh, ühise välisjulgeolekupoliitika eelarvest. see tähendab, et ka personali rahastatakse sellest aga eh, selle seose me tahame kindlasti sisse viia. nüüd muidugi mõista, me peame lahendama need probleemid, mis eh, koheselt tekivad, mandaat saab läbi veebruari lõpus ning see on muidugi endaga pingeid kaasa toonud. me peame vaatama ka muid küsimusi, mis eh, kerkivad esile järgnevate nädalate, kuude jooksul, sest äh, jällegi osad mandaadid saavad suveks läbi. aga see ei ole äh, mitte kogu selle töö lõpp. eriesindajatel on äh, algne mandaat ikkagi olemas ja me peame otsustama, mida teha näiteks suurte järvede piirkonna mandaadiga, see on väga oluline töö. ning samuti Pretoria puhul tuleb vaadata, Eh, kes jätkab Euroopa Liidu delegatsiooni juhi tööd. võib-olla tuleks välja töötada ka uusi mandaate, näiteks eh, on räägitud juba mõnda aega sellest, et meil peaks olema eriesindaja ka mm, Aafrika sarve osas ning Atalanta operatsiooni osas samuti kuidas eriesindajad nimetada, milliste kriteeriumite alusel? ma arvan, et see on oluline, see mm, parandab Euroopa Liidu usaldusväärsust ning äh, silmapaistvust. kui vajadused tekivad, siis me peame neile vastama. nädal aega tagasi Al-Kashmid äh, Käti Ashtoni nimel nii et te näete, et me oleme kohal, me ei eira seda, et me peame eh, tegutsema. mõned küsimused muidugi on veel lahtised, ma rääkisin rahastamisest. me peame muidugi sellega tegelema ja kasutama võimalikult hästi ära neid piiratud vahendeid, mis meil on. me üritame muidugi eh, ühise välis- ja julgeolekupoliitika vahendeid kasutada nii hästi kui võimalik operatiivsetes küsimustes. algne mandaat on ka kindlasti miski, millega me tegeleme ja jätkame sellega tegelemist. mis puudutab eriesindajate äh, kohta käsuliini muutuste puhul ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika raames, siis äh, siin võib-olla kõige paremaks näiteks on Kabul, kus äh, tehakse väga tihedat koostööd EUPOL-i äh, politsei äh, koolitusmissiooniga Afganistanis. muidugi mõista, me peame leidma lahendused ka mandaatide küsimustele. liikmesriikidega me praegu neid küsimusi arutame. kõrge esindaja sooviks kindlasti on aga jätkata selle vahendi kasutamist nii palju, kui see võimalik on. kuid samuti ta soovib äh, eriesindajate ja Euroopa Liidu välisteenistuse suhteid äh, äh, tihedamaks muuta ning integreeritumalt tegutseda, aitäh! Uh, grazie, thank you very for your comments. jah, aitäh, aitäh kommentaaride ja vastuste eest ja aitäh samuti härra Popovskile sõnavõtu eest. ja minu jaoks on tõesti suureks auks osaleda nii kõrgetasemelistes aruteludes. aga ma tahaksin ähm, oma vastustes peatuda erinevatel punktidel. Te rääkisite siin sellest, äh, mis täpselt äh, on ähm, eriesindajate roll ja mandaat, kuidas seda hiljem kasutada, samuti laiem küsimus puudutab seda, kuidas strateegiliselt Euroopa Liit sekkub teatud kriisidesse ning lõpetuseks siis, milline võiks olla Euroopa Parlamendi potentsiaalne roll. eriesindajate on äh, äh siis äh, ÜVJP ja aluslepingu instrument, nad on äh, tegutsenud juba mõnda aega, aga Äh, niikaua kui VJV äh, olemas on, siis äh, niikaua tõenäoliselt ka Euroopa Liidu eriesindajad jäävad alles. nii et siinkohal ma pean nõustuma sellega, mida Aleksander Lambsdorff ütles, need kaks peaksid paralleelselt ikkagi alles jääma. praegu me räägime siis äh, eriesindajatest kui juba varem loodud instrumendist. nüüd aga, kui me räägime saadikutest, siis me teame, et Javier Sonalal on, äh, oli terve hulk eri äh, esindajad, kellel olid oma eri äh, ametinimetused muidugi mõista on kõrgel esindajal võimalik ka nimetada taolistele ametikohtadele vastavalt siis oma soovile välisteenistusest inimesi. kui me tahame, et äh, eriesindajad tegeleksid teatud teemavaldkondadega, siis äh, tuleks vaadata, millised täpselt on komisjoni pädevused. näiteks inimõiguste valdkonnas võib-olla see võimalik ei ole. Äh, relvaleviku takistamise osas see võib-olla oleks võimalik, aga siin on jällegi teatud piirid, nii et eriesindajate töö peaks ikkagi jääma võib-olla mm, äh, ÜVJP ja kriisihaldusega seotuks. juba aastaid on äh, räägitud sellest, et äh, alguses kasutati palju rohkem poliitilisi suurkujusid, aga see tekitas raskusi hiljem suursaadikute või ametnike osas Äh, oli see problemaatiline, sellepärast et äh, nendega oli võib-olla niivõrd nende suundumus oli kerge muuta ja nende endi arvamused niivõrd äh, tugevad ei olnud. vähemalt nii öeldi mulle, kui ma intervjueerisin inimesi, siin ma ei rääkinud teiste arvamusest. aga huvitav on siin see, et see võib muutuda nüüd, kui on uued diplomaadid, liikmesriikide diplomaadid, kes välisteenistuses külg külje kõrval tööd teevad e. eriesindajad võivad jällegi poliitiliselt mm, tugevamateks muutuda, aga viimastel aastatel on trend olnud teistsugune ning äh, nad olid tihedamalt seotud just diplomaatide äh, süsteemiga. nüüd kahekordsed äh, ametid, topeltkohustused siin, äh, nagu öeldud, saadik Brandt rääkis sellest, Bosnia-Hertsegoviina Kosovo küsimus ei ole üldse nii kerge, tegemist on eriesindajatega, kes on seotud teatud riikidega jaa, neil on siis äh, topeltametikohustused, aga teiste missioonide puhul see jällegi nii ei ole ja see kõik on seotud riikide struktuuriga ja äh, ÜRO osalusega, nii et Euroopa Liidu seisukohalt vaadates on kindlasti põhjust äh, need mandaadid alles jätta, aga tuleb vaadata ka, kas ei oleks võimalik neile topelt äh, ametikohustusi anda. laiem strateegia, see oli siis teine punkt, siin ma ei pidanud silmas mitte seda, et eriesindajad peaksid kiireloomuliste küsimuste osas äh, tegutsema äh, sõjaväe osaluse osas. ei, ma pidasin silmas seda, et meil on juba üksteist mandaati ja me peame vaatama täpselt, millises raamistikus eriesinejad töötavad siin, mida Euroopa Liit üritab saavutada ning millised on siis töösuhted ülejäänud äh, ametnikega. Äh, see muidugi hõlmab ka konfliktide ennetamist, rahvusvahelist vahendamist ja kui ja peaks olema taoline üldine seletav dokument iga äh, uue mandaadi loomise puhul see on seotud ka praegu arutletava küsimusega, mis puudutab järgmise kuu lõpus läbi saavaid mandaate. ma pean ütlema, et endiselt on, tegelikult ma ei, ma ei näe põhjusi, miks need kaks või neli mandaati peaksid lõppema. tundub, et need mandaadid on suhteliselt suvaliselt valitud ja ma olen üritanud välja tuua mõningaid kriteeriume, mille alusel taolist valikut teha. muidugi mõned mandaadid saavad läbi, aga seda peaks tegema ikkagi vastavalt äh, äh, konkreetsetele argumentidele, mitte aga ad hoc korras. ja lõpetuseks Euroopa Parlamendi rolli kohta Euroopa Parlamendil on suurem roll nüüd ka eriesindajate töö puhul. Teil on võimalik arvamusi vahetada, kuulamisi korraldada eriesindajatega, enne kui nad saadetakse mandaadi piirkonda. ning lisaks sellele muidugi on võimalik ka kutsuda tagasi eriesindajaid oma tööd selgitama aga parlament on delegatsiooni juhtide osas suuremaid äh, võimalusi saanud ja see peaks laienema ka eriesindajatele. nii et Euroopa Parlamendil on siin uus roll ja uued äh, vastutused ning proua Ashtonil on samuti aruandmiskohustus äh, ju parlamendi ees see kindlasti on väga huvipakkuv ja ma ise jälgin äh, suure huviga seda, kuidas Euroopa Parlament plaanib aktiivsemat rolli mängida ja kuidas Euroopa Parlament äh, soovib, äh, üritab eriesindajate võimalust rohkem ära kasutada, olgugi et tegemist alguses oli valitsustevahelise instrumendiga, suur aitäh! Bene, grazie eh,, doktor Adebar, grazie a aitäh. aitäh härra Vahepaarile. ma sooviks tänada ka asepeasekretäri ja, ja nüüd soovib sõna veel härra Tänak suur tänu, härra esimees, mina usun, et eriesindajatel on endiselt oma roll mängida, kui nad tegutsevad piirkondlikult, selleks et koordineerida Euroopa Liidu tööd väljaspool äh, liikmesriikide piire. minu arvates ei peaks tegemist olema mitte ainult diplomaatidega, kindlasti on seal ruumi ka akadeemikutele, endistele poliitikutele ja miks mitte ka paarile parlamendiliikmele. ma toetan uusi äh, eriesindajaid Somaali poolsaarele, mina jälgin seal toimuvat juba mõnda aega ja kindlasti äh, võiks kõrge esindajale, eriesindajast seal kasu olla selleks, et koordineerida tööd selles võtmetähtsusega regioonis, näiteks terrorismivastases võitluses. nüüd äh, eelarvelisest neutraalsusest välisteenistuses, siis mina olen täiesti selle vastu, et eriesindajad oleksid ainult ühest riigist, ja nad peaksid nüüd olema osa äh, delegatsioonist laiemalt. Grazie, onorevole Tannok ha äh, chiesto di intervenire. aitäh härra Tannokile ja proua Brandner soovib veel täiendada. aitäh, mul on üks lühike praktiline küsimus, seda esitati tihti, aga keegi ei ole sellele osanud vastata. Äh, mis puudutab, see puudutab nende kahe ametipostiga inimeste tasustamist, et kas nad saavad äh, mõlemalt äh, ametiposti eest tasu? jah, see on äh, küsimus pigem võib-olla härra Popovskile kui, kui härra Adepaarile. kui te soovite vastata sellele, mida ütles härra Tännukile ja siis härra Popovski maks-, räägiks meile maksu-, tasustamisest. jah, aitäh argumendid piirkondlike eriesindajate kasuks on oluliselt tugevamad kui äh, riigipõhiste eriesindajate jaoks. nüüd küsimus on selles, et kuidas seda üleminekut läbi viia. kui te vaatate näiteks Bosnia-Hertsegoviinat ja Kosovot, mida mainiti, siis äh, soov on olemas, aga kohapealne olukord ei võimalda veel sellist kahe, kahte funktsiooni täitvat äh, inimest nii et sellised riigipõhised eriesindajad on kindlasti esimesed, mis, mille mandaat hakkab aeguma mitte ainult eelarvelistel, vaid ka poliitilistel põhjustel, aga üleminekufaasi äh, peab ikkagi suutma hallata. ja siinkohal tahaksin öelda, et ma eeldan, et kõrge esindaja ettepanekud öö, äh, nende mandaatide osas, mis aeguvad, olid seotud just nimelt riigipõhiste eriasjandajate jaoks, nüüd samad argumendid võib-olla teistes olukordades ei kehti, nii et äh, põhimõtteliselt ma olen teiega nõus, niipea kui Euroopa Liidul on tagatud kohalolek koha peal ja delegatsiooni juht suudab äh, konflikti hallata, siis äh, võtavadki nad eriesindaja ülesanded üle ja ma ütlen seda üsna ettevaatlikult, sest et ma tean, et on riike, kus riigipõhine eriesindaja ongi juba iseenesest täiskohaga töö nii et kui nüüd see täiskohaga töö anda delegatsiooni juhile, siis võib juhtuda, et mõnedes riikides on see lihtsalt äh, liiast. aga kokkuvõttes kõrgel esindajal on kolm täiskohaga tööd ja tema ju saab ka hakkama. nii et äh, tegelikult äh, ma ei argumenteeri mitte selle vastu, vaid poolt, aga lihtsalt üleminekud tuleb siin ettevaatlikult läbi viia. aitäh härra Adaparile ja härra Popovski, äkki te soovite veel vastata äh, sellele küsimusele? et kes maksab ja kui palju uh,? I can give you my best guess aitäh, ma saan äh, anda oma parimad hinnangud, ma ei ole päris kindel, aga nii palju, kui ma tean, siis äh, see kahe ametikohaga delegatsiooni juht, ehk siis need delegatsiooni juhid, kellel on samuti eriesindaja ülesanded, neile makstakse delegatsiooni juhi palka. aga ma kontrollin üles, et ma ei ole päris kindel on ka teisi eriesindajaid, kellel on äh, kaks funktsiooni korraga, näiteks Bosnias ja Kosovos, kus see, kus need kaks funktsiooni on lihtsalt teistmoodi või teistsugused. Neil on ka rahvusvaheline funktsioon. ja seal jälle makstakse neile eriesindaja palka, mis arvutatakse välja samamoodi nii et äh, ju kodukorra eeskirjad kehtivad mutatis mutandi, aga ma kontrollin selle veel üle oma teenistustega ja siis äh, annan proua partnerile teada suur tänu, esitasin selle küsimuse sellepärast, et paljud ajakirjanikud on selle tõstatanud. Bene, lo facciamo per iscritto <laughs> Questa ka-, bene. hästi, nii et äh, saame kirjaliku vastuse. sellega ma nüüd äh, lõpetaks selle arutelu, ma tänan kõiki osalejaid. teema oli väga asjakohane ja huvitav. meil on ka konsulteerimisvolitus, mitte üksnes kaasotsustamise, kaasotsuse roll, nii et me peaksime siin tõesti ka ise üritama võimalikult palju äh, teavet saada. me teeme pausi veerand kaheteistkümneni ja siis meil on arut-, arutelu Euroopa välisteenistuse juhtivametniku David O'Sullivaniga ja Euroopa ja Venemaa suursaadiku Euroopa Liidu juures.

Please, colleague, sit down. palun, kolleegid, istuge oma kohtadele. meie külaline on saabunud. ja meil on praegu päris tihe päevakord. me oleme juba viis minutit maha jäänud ajast. Abbiamo lo scambio di opinioni sugli attuali negoziati relativi al nuovo accordo. Need on meil arvamuste vahetus mis puudutab äh, läbirääkimisi uue Euroopa Liidu Venemaa lepingu sõlmimiseks. Äh, kahe tuhande kümnenda aasta äh, sügisel oli kaks läbirääkimiste vooru Euroopa Liidu ja Venemaa vahel. ja seetõttu on nüüd arvamuste vahetus väga asjakohane selleks, et me saaksime teavet läbirääkimistel tehtud edusammude üle ja nii on ette nähtud ka poliitilises kokkuleppes kõrge esindajaga li-, Lissaboni lepingu äh, jõustumise järel, nii et ma nüüd annaks sõna härra David O'Sullivanile, mm, kes esindab siin Euroopa välisteenistust ja pärast saab sõna härra saadik äh, härra Tšiisov. suur tänu, härra esimees, ja kuna ma tulen siia komisjoni esimest korda oma uutes funktsioonides, siis ütleksin kohe, et mul on suur rõõm täna siin viibida ja rõhutan äh, ka seda, et kõrge esindaja on pühendunud sellele, et tagada parlamendiga väga head suhted ning et teha ka tihedat koostööd. kas rahalistes äh, või teistes küsimustes, mis langeb minu ähm, funktsioonide alla või siis ka teistes küsimustes, siis igal juhul olen alati valmis siia tulema ja andma teile infot või täpsustusi, mida teil vaja peaks olema. ja soovin, et meie suhted on väga head, siis kui ma olin ka kaubandus äh, interkomisjonis, siis siis see kõik ka väga hästi toimis. nüüd täna hommikul olen ma siin endiselt ka veidi komisjoni ametikohal läbirääkimiste protsessis äh, olin ma äh, aseesimees, äh, tegin tööd ka Relexis ja nüüd kolmekümne esimesel detsembril sain siis minut pärast keskööd nüüd hoopis välisteenistuse töötajaks. nüüd mul on väga hea meel, et mul on täna võimalus rääkida teile olukorrast välisteenistuse vaatenurgast, ja ka loomulikult suursaadik on siin, kes räägib läbirääkimiste protsessist. läbirääkimised kestsid kaks ja pool aastat, tegemist oli väga olulise protsessiga meie jaoks, mis viis ka väga olulise kokkuleppeni. nagu te teate, siis alguse said läbirääkimised kahe tuhande kaheksandal aastal, oli kaksteist läbirääkimiste vooru ja öö, siin on häid uudiseid ja ka veidi vähem häid uudiseid, tõesti suur edasiminek on aset leidnud, detailsemalt räägin sellest veidi hiljem, kuid tundub, et samas me ei ole suutnud liikuda edasi nii kiiresti ja nii kaugele kaubandusinvesteeringute osas, nagu meile oleks meeldinud. ja me loodame, et ka selles valdkonnas jõuame teistele valdkondadele järele loodetavasti jõuame sellega siis ka ühele poole. nagu te teate, on meie eesmärgid esiteks sellised, et me soovime ambitsioonikat, kõikehõlmavat partnerlus- ja koostöölepingut ja see peaks kindlasti omama lisandväärtust olemasolevate lepingute suhtes, nii et me tahame teha rohkem ja mitte vähem, kui me oleme võtnud endale kohustuse vastu, vastavalt partnerlus- ja koostöölepingule tahame täiendada olemasolevaid äh, partnerluslepingust tulenevaid kohustusi, kui see vajalikuks osutub. nüüd äh, me loodame, et ju nüüd jõuame kokkuleppele ka kahe kaubandus, Maailma Kaubandusorganisatsiooni partneri vahel, tegemist on teemaga, mida ka ma tunnen hästi, sest et ilma uue lepinguta, kus oleks kirjas ka kaubanduse ja investeeringute sätted, ei ole meie jaoks üldse mingisuguseks variandiks. ja mul on äh, suur heameel, et Maailma Kaubandusorganisatsiooniga liitumise osas on Venemaal äh, samuti toimunud edasiminek, mitmepoolsed läbirääkimised on käimas ja ma loodan, et nende liikmelisus peagi ka teoks saab. nüüd äh, siin on probleem tolliliiduga, meie kahepoolsetes kaubandussuhetes, aga endiselt äh, toetame tugevalt äh, Venemaa liitumist äh, Maailma Kaubandusorganisatsiooniga ja teeme koostööd kõikide osapooltega, et see ka peagi teoks saaks. nüüd demokraatlike põhimõtete ning inimõiguste järgimine on oluliseks osaks meie kokkuleppest ja äh, kui neid tingimusi rikutakse, siis äh, võib, siis on võimalik ühepoolselt ka leping äh, peatada. inimõigused on meie tegevuse tuumaks ja uues lepingus peab sellele ka sobivat tähelepanu pöörama. demokraatlikud põhimõtted ning inimõigused on oluliseks osaks lepingust, see on selle artiklis kaks ja loomulikult me ei kavatse oma standardeid kuidagi äh, nüüd nõrgemaks muuta. ma ei tahaks siin detailidele palju komisjoni aega raisata, aga tahaksin siiski visata sellele, mis toimub neljas töörühmas, kõigepealt poliitiline dialoog, välisjulgeolek, vabadus, õigus, juriidilised küsimused, edasi kultuuri- ja haridusküsimused ja teen siis ülevaate sellest, mis erinevates töörühmades praegu on käimas. kui me detsembris kohtusime, siis äh, suursaadikuga suutsime teha äh, edasiminekuid äh, välisjulgeoleku, poliitilise dialoogi ning ning vabaduse, turvalisuse ja õiguse osas välisjulgeoleku tekst on juba välja töötatud, seal räägitakse väikerelvadest, tsiviilkaitsest, sellised sätted on sinna sisse võetud, samuti ma loodan, et massihävitusrelvade teemalise sätte osas oleme peaaegu kokkuleppele jõudnud, on veel viimased lahtised otsad. siin on aga veidi erinevusi koostöö osas selles valdkonnas äh, laiemalt, me tahame, et siin oleks kirjas õigusriigi põhimõtted, demokraatlikud põhimõtted, inimõigused, äh, suursaadik äh, kirjeldab seda hiljem, neil on kahtlusi selles osas, kas demokraatia on üldse mingisugune põhimõte ning et kas inimõigustele viide on õige, õiges kohas. nüüd me oleme muutnud selle viite, rääkides äh, ühtsetest naaber, ühistest naaberriikidest ja sellisest Euroopa Liidu ja Venemaa ühisest ruumist. Venemaa äh, soovib äh, lisada sõnale julgeolek ka mitmeid täiendeid, äh, nagu näiteks põhinedes, et see peaks põhinema koostööle, see on võõrandamatu ja nii edasi nüüd äh, vabadus, turvalisus ja õigus ja selle töörühmas on samuti toimunud äh, hea edasiminek, tegeletakse korruptsiooniga, dokumentide turvalisusega. Euroopa Liit ja Venemaa on üsna lähedastel seisukohtadel ka organiseeritud kuritegevuse ning piirihalduse osas. tuleb võidelda narkokaubanduse vastu, tegeleda süüliküsimustega, juriidiline koostöö on samuti oluline ja ikkagi kõike hõlmama õigusriigi põhimõtte ning inimõigustega laiemalt, nagu ma ütlesin. nüüd äh, on ka küsimus selle äh, kokkuleppe ning viisa läbirääkimiste vahelise seose vahel, tegelikult on need üsna eraldi, aga loomulikult ükskõik, äh, millised arengud leiavad aset ühes või teises valdkonnas, siis peegeldub see ka meie kokkuleppes nüüd majanduskoostöö küsimustes on tõesti äh, areng toimunud, üksteist peatükki on juba suletud äh,, turism, põllumajandus, maaelu areng ja nii edasi, ma ei hakka neid kõiki ette lugema, neli peatükki on veel arutlusel. ja kui meil on selge ülevaade horisontaalsetest kaubandus- ja investeeringusätetest, siis tuleme välja veel teiste majanduskoostöö peatükkidega. mainitud sätted on siis need, mis on hetkel kõige äh, tülikamad. siin oli äh, vist kolleeg Mingerelli komisjonist eelmisel aastal ja juunis andsime teile teada, et äh, tegelesime esimeste komis-, vabandust, kaubandus- ja investeeringusätetega, rääkisime intellektuaalomandi õigusest, tolliküsimustest, läbipaistvusküsimustest, nüüd juulist kaks tuhat kümme on need läbirääkimiste laual ka olnud, me ei ole veel saanud sellist sisulist reaktsiooni Venemaa partneritelt, nagu me oleksime soovinud ja siiamaani on toimunud vaid sellised esialgsed arvamuste vahetused. me usume, et üheteistkümnes voor, läbirääkimiste voor, kui loodi ekspertrühm, see oli väga hea mõte, et tegeleda detailselt sõnastusalaste küsimustega, kaheteistkümnenda vooru raames on ta kohtunud kaks korda, aga siiski ausalt öeldes suuremat äh, arengut ei ole toimunud ja äh, sama kehtib ka viimase majandusküsimuste töörühma koosoleku kohta äh, kuueteistkümnendal detsembril, nii et see on selline vähem arenenud äh, ala läbirääkimistes tegin ise ettepaneku tegeleda rohkem nende küsimustega, kokkuvõttes äh, tegelesime väga palju kaubanduse investeeringusätetega, aga samas peaksime nüüd jällegi pühendama pigem nendele töörühmadele, kus edasiminek on olnud suurem. neljandal veebruaril kohtub majandusküsimuste töörühm veel kord ja äh, kaks sõnastusalast äh, kohtumist toimuvad veel enne seda kuupäeva nüüd kaks lõplikku märkust haridus- ja kultuuri äh, Äh, küsimused, rääkisime noorte spordi ja kultuuriküsimustest, sel, see peatükk on suletud. kuidas tegeleda kultuurilise mitmekesisuse ning kultuuripärandi äh, äh, tagasitoomisega, selles osas me ei ole päriselt veel kindlad, kuidas edasi minna ja nüüd teadusuuringute küsimus, saatsime ametliku kutse Venemaa poolele selleks, et Äh, arutada ka Venemaa ühinemist Euroopa Liidu äh, teaduse raamprogrammiga. vaatame seda ka äh, uue lepingu valguses, siiamaani ametlikku vastust ei ole me ametlikule kutsele saanud, aga oleme saanud siiski kirja Venemaa ministrilt ja oma kirjas on ta märkinud, et vanemavalitsus on otsustanud kutsega, kutsele jaatavalt vastu, vastata ja samuti alustada läbirääkimisi. ma loodan, et saame läbirääkimisi alut-, alustada meie lepingu läbirääkimiste raames ja teha seda võimalikult kiiresti. nii et härra esimees, daamid ja härrad, paljud sellest on üsna positiivne, tõesti, edasiminek on toimunud, aga siiski see on veidi ebaühtlaselt jaotunud ja nüüd peame siiski äh, järele jõudma osades valdkondades lisapingutuste najal, et meie läbirääkimised oleksid tasakaalustatud kõikides valdkondades. endiselt oleme pühendunud sellele, et meie läbirääkimised osutuksid edukaks ja et kindlasti on sellele pühendunud ka härra suursaadik ja kindlasti üritame teha nüüd lisapingutusi kaubanduse ning investeeringute valdkonnas, aitäh! Molte grazie, doktor Ossalivan ehm, suur tänu, härra Ussolinevaline. ja nüüd ma annaks sõna Venemaa suursaadikule härra Tšiisovile, kes on ühtlasi ka Venemaa pealäbirääkija selle, nende läbirääkimiste puhul. aga ma sooviks viidata sellele, et eile oli meil ka leinaseisak mälestamaks äh, Moskvas, äh, Moskva lennuväljal hukkunuid ja me tunneme kaasa Venemaa rahvale ja valitsusele. selle barbaarse ähm, atendaadi pärast ja see, ja nüüd me soovime anda omalt poolt panuse sellesse, et äh, leitaks poliitiline lahendus äh, Kauk-, Kaukaasia, Taga-Kaukaasia konfliktile ja et äh, selliseid äh, barbaarseid äh, rünnakuid oleks võimalik vältida. Teil on sõna, härra suursaadik. Thank you, Chairman. Thank you first of suur aitäh ja suur aitäh esmalt kaastunde avalduse eest, kes siis, nii neile, kes siis hukkusid terrorismirünnakus Moskva lennuväljal. ma tahaksin teid samuti tänada võimaluse eest kohtuda välisasjade komisjoni liikmetega Euroopa Parlamendis. ja tahaksin rääkida nüüd meie nägemusest uue lepingu osas Euroopa Liiduga. sooviksin tänada ka oma kaasläbirääkijat David O'Sullivani meie edusammude ja problemaatilisemate küsimuste kirjeldamise eest. Te teate, et kindlasti see ei ole lihtne protsess ja alustuseks tahaksin paari sõnaga välja tuua nende läbi, läbirääkimiste tagamaad. Euroopa Liidu Venemaa praeguse lepingu nimetus on ajutine ning lõplikus nimetuses lepitakse siis lõpliku teksti puhul hiljem kokku, aga meie sooviks oli sõlmida kõikehõlmav lepe, mis asendaks praeguse partnerlus- ja koostöökokkuleppe, millele kirjutati alla tuhat üheksasada üheksakümmend neli ja mis jõustis üheksakümne seitsmendal aastal ja mis endiselt on jõus eh, ja seda siis automaatselt pikendatakse iga aasta. ja see leping on nii kaua jõus, kuni üks või teine osapool väljendab soovi sellega, sellele lõpp teha. nüüd enne, kui meie juhid otsustasid läbirääkimistega algust teha, vaatasime me läbi kõik olemasolevad võimalused ja samuti me vaatasime, millised on olnud Euroopa Liidu kogemused teiste partneritega nagu Ameerika Ühendriigid, Hiina, Jaapan, Norra, Šveits. ja me jõudsime ühisele järeldusele, et parimaks lahenduseks Euroopa Liidu ja Venemaa suhetes oleks uus kõikehõlmav lepe. poliitiline kokkulepe saavutati kahe tuhande viienda aasta Londoni Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumisel Venemaa valitsus äh, kiitis heaks läbirääkimiste juhised ja nimetas minu läbirääkimiste juhiks ametisse novembris kaks tuhat kuus. kahjuks aga Euroopa Liidul läks palju rohkem aega, et sama kaugele jõuda ning selle tulemusena siis oleme me alustanud läbirääkimistega alles juulis kaks tuhat kaheksa uue kõikehõlmava leppe mõte on päris hästi mõistetav. kui me vaatame ajas tagasi tuhande üheksasaja üheksakümne neljandasse aastasse, siis me näeme, kuivõrd palju Venemaa on muutunud ja kuivõrd palju on ka Euroopa Liit muutunud selle ajaga. toonase partnerlus- ja koostööleppega ei kaetud äh, päris paljusid koostöövaldkondi nagu ühine välis- ja julgeolekupoliitika, sest sellist äh, valdkonda üheksakümne neljandal aastal ei olnud ja oli teisigi valdkondi. meie koostöö üha laieneb. kes oleks arvanud, et äh, Venemaa ja ja Euroopa Liit Somaali rannikuvetes äh, üheksakümnendate lõpus võitlevad koos piraatide vastu uue leppe mõtteks on astuda edasi kvalitatiivne samm, luua paremad õiguslikud alused Euroopa Liidu ja Venemaa koostööks, nii et see peab olema siis eh, innovatiivne ning kajastuma ka meie suhete strateegilist eh, tähtsust ning see peab olema ka õiguslikult siduv dokument. see on jällegi üks põhjusi, miks me ka siin komisjonis sellest räägime, sellepärast et Euroopa Parlament koos Venemaa parlamendiga peab siis ratifitseerima meie töö tulemuse. enne läbirääkimistega alustamist juunis kahe tuhande kaheksandal aastal Anti Mansiskis siis äh, tehti avaldus, mille kohaselt uus lepe peaks katma kõik äh, meie suhete valdkonnad, muu hulgas äh, ka meie teekaartide kavad ning samas peab see lepe pakkuma ka võimalust edendada koostööd spetsiifilistes sektoriaalsetes valdkondades ma tahaksin ütelda, et seda dokumenti näevad mõlemad os osapooled pigem kui mitte kõiki detaile hõlmavat, vaid tegemist oleks selgrooga tulevastele sektoriaalsetele kokkulepetele. muidugi mõista üks peatükk, mida me veel ei ole äh, asunud veel arutama, puudutab siis ka institutsionaalseid küsimusi, mis on seotud meie suhetega kaheteistkümne läbirääkimisvooru senine tulemus on pigem positiivne. mitte keegi ei oodanudki, et see saab olema kergem ja keegi ei oodanud ka, et see väga kiire saab olema. samuti ei ole meil mingit kunstlikku tähtaega paika pandud, millest me peaksime kinni pidama selle protsessi käigus me üritame jõuda eelkõige just kvalitatiivsele tulemusele, mitte kiiresti edasi rutata. ma ei tahaks üle korrata kõike seda, mida David juba rääkis meie töörühmade tegevusest. kaubandus ja investeering, mis aspektid on osutunud võib-olla ühe kõige, üheks kõige keerulisemaks valdkonnaks samuti, mis puudutab esmase lepingu ning tulevaste kaubandus- ja majanduskoostöölepingute suhted, see on ka olnud päris äh, keeruline. me oleme lähtunud eeldusest, et äh, põhileping sõlmitakse siis WTO liikmete vahel WTO äh, laienemisprotsess on jällegi eraldiseisev äh, läbirääkimine. ja siin võib-olla me jõuame lausa Guinessi rekordite raamatusse, sest see on käinud seitseteist aastat ja selgelt pikem juba ka kui hiinlaste läbirääkimiste protsess, aga me loodame, et nüüd on tegemist ikkagi pigem kuude kui aastate küsimusega, enne kui lõpuks äh, me siis saame liituda ma äh, pean ütlema hea meelega ka, et vastastikuse mõistmise raport, mis kirjutati alla äh, kahe tuhande kümnenda aasta lõpus Brüsselis ja mis kinnitati üle ka Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumisel, sisaldab peamisi aspekte ka äh, WTO läbirääkim-, liitumisega läbirääkimiste küsimustes, mis puudutasid siis Venemaa ja Euroopa Liidu suhteid. ja me loodame, et äh, selle protsessiga siis jõutakse lõpule niivõrd peatselt kui võimalik. mida oleks vaja edasiseks, äh, edasisteks edusammudeks, võib-olla mitte äh, ei tahaks siin rääkida läbirääkimiste kiirendamisest, vaid äh, püsivast edasiliikumisest. kõigepealt on vaja tagada, et mõlemad osapooled näitavad üles vajalikku poliitilist tahet kompromisse teha. ma saan aru, et äh, läbirääkimiste mandaat Euroopa Liidus läheb üle komisjonilt välisteenistusele äh, parandage mind, kui ma eksin siin, aga ma loodan, et Euroopa Liidu läbirääkijate meeskond äh, saab ka piisavalt mänguruumi, et läbirääkimistel küsimusi arutada. üks küsimus, mis on läbirääkimisi raskustanud, raskendanud, on see, et äh, Äh, läbirääkimiste algusest peale on nüüd David juba minu neljandaks läbirääkimispartneriks. nii et mu partnerid äh, lähevad äh, kogu aeg kaduma Euroopa Liidu poole pealt. loodetavasti nüüd praegune partner ikkagi jääb püsima kauemaks. teiseks. ma arvan, et me peaksime vältima samme, mis lõhuksid läbirääkimiste protsessi terviklikkust ja me peaksime jääma üldise nägemuse juurde sellest uuest lepingust, see leping peaks olema siis kõikehõlmav, nagu ma ütlesin. ja me ei peaks neile probleemidele, mis esile kerkivad, suuremat tähelepanu pöörama, kui nad seda väärivad me ei peaks äh, ühe valdkonna probleeme teistes valdkondades äh, takistusena kasutama ja nägema. meie sooviks on jõuda ambitsioonika kokkuleppeni, mis vastaks Venemaa ja Euroopa Liidu strateegilise partnerluse nõuetele keskpikas ja pikas perspektiivis. suur aitäh! Grazie, signor ambasciatore. Iniziamo il dibattito. aitäh, härra Saarik ja me siis nüüd arutame, alustame meie raportööride äh, sõnavõttu kõigepealt härra Severin. kuigi mul ei ole kuigi palju aega rääkida, härra esimees, siis tahaksin ikkagi väljendada kaastunnet ja oma kurbust Venemaale nende barbaarsete rünnakute tõttu ja ma loodan, et äh, suursaadik härra Tšiisov annab äh, meie kaastunde avaldused edasi ka oma kaasmaalastele. tänan teid ka juba tehtud töö eest ning info eest, mida te olete meile täna andnud. infot oli tõesti väga palju ja tänan ka selle läbipaistvuse eest, kuigi küll diplomaatilise raamistiku sees. meil on vaja kõik see info läbi seedida, enne kui saame korralikult siin sellele reageerida. tegelikult siin läbirääkimistes ei ole mingeid konkreetselt tehnilisi küsimusi, kõik on ikkagi poliitiline ma olen täiesti veendunud selles, et meil on vaja õiguslikku alust ja ka strateegilist raamistikku pikaajaliseks kõikehõlmavaks partnerluseks, see on väga oluline nii Euroopa Liidu vaatenurgast kui ka muul viisil. kindlasti uus leping pakub meile sellist kõikehõlmavat raamistikku ja seal võiksid olla ka äh, juriidiliselt siduvad äh, sätted kõikides valdkondades, näiteks äh, kõigehõlmav poliitiline dialoog kõikides küsimustes, sealhulgas demokraatia põhimõtted, inimõigused ja õigusriik, samuti masirelv, hävitusrelvade vastane võitlus, Afganistan, külmutatud konfliktide lahendamine naaberriikides ja nii edasi, samamoodi nagu õigusküsimused, viisalihtsustusleping, äh, suurendatud äh, üliõpilaste liikuvus, äh, inimestevahelised konfliktid, majanduslik koostöö, siin lo-, soovime loomulikult Maailma Kaubandusorganisatsiooniga liitumist kindlasti on vaja läbirääkimisprotsessis veel jätkata usalduse suurendamist partnerite vahel. ma arvan, et kui me üksteist ei usalda, siis muutub olukord veelgi keerulisemaks ja nüüd kommentaar, mis on suunatud eelkõige härra Ossalivanile, kuid ka meile kõigile, me peaksime pakkuma suuremaid, kindlamaid tagatisi Venemaale, mis näitaks selgelt, et Venemaale on soodsam äh, säilitada häid suhteid Euroopa Liiduga tervikuna ja mitte eraldi liikmesriikidega. peaks olema selge, et me oleme sama usaldusväärne partner kui kõik meie liikmesriigid eraldi. nüüd ähm, ki-, paar kiiret küsimust äh, ühinemise kohta Maailma Kaubandusorganisatsiooniga, ma saan aru, et mõned küsimused on juba lahendatud, aga tundub, et on äh, liikmesriike, kes ei suhtu väga konstruktiivselt ja kindlasti see, et Venemaa ühineks WTO-ga, ei ole mitte ainult Venemaa huvides, vaid ka Euroopa Liidu huvides, nii et äkki saaksite meile kuidagi märku anda sellest, kuidas saaksime äh, panustada sellesse, et äh, protsess edasi liiguks ja saaksime selleks kasutada ju oma suhteid kolmandate riikidega. nüüd viisaküsimus, äh, see on loomulikult väga delikaatne teema, võib-olla härra suursaadik saab meile anda infot selle kohta, et äh, mis on protsessi aeglustanud. Te ei rääkinud kuigi palju kaasajastamisest. mida Venemaa eeldab Euroopa Liidult oma äh, kaasamestamisprotsessis, et tegemist on tõelise väljakutsega Venemaa jaoks ja ka meile. ja kuidas üldse Euroopa Liit seda moderniseerumist või kaasamestamist nüüd defineerib, see on ju äh, mitmed erinevad sektorid hõlmav teema. suur aitäh! suur aitäh, sõna on härra Salafrankal. suur tänu, härra esimees, suur aitäh ka härra Ossalivanile, et olete täna siia kohale tulnud. tahaksin õnnitleda teid uue ametikoha puhul välisteenistuses. Teie äh, varasem ametikoht komisjonis ning ka varasemad kogemused kindlasti annavad äh, teile täieliku legitiimsuse veidi korrastada seda uut teenistust. nüüd äh, Euroopa Rahvapartei nimel tahan väljendada äh, samuti äh, kaastunnet Venemaa suursaadikule. suursaadik ka ütles, et see leping peab endast kujutama kvaliteedihüpet ja ma arvan, et kuna me oleme ka oluline partner äh, siis meie fraktsiooni arvates peame siin põhinema põhimõtetel ja väärtustel ja inimõiguste klausel peab olema oluline osa äh, lepingust, loomulikult see on ju kahepoolne klausel, nii et neid tingimusi peavad täitma mõlemad lepingupooled. ja suure rõõmuga selles osas kuulsin ka, kuulasin ka härra O'Sullivani avaldust. nüüd kaubandussätted ja investeeringusätted, see tundub, et läheb veidi vastuollu liitumisega Maailma Kaubandusorganisatsiooniga ja tahaksin lisaselgitusi selle kohta, et kuidas nüüd äh, siis ajagraafikust nii palju on maha jäädud. nüüd äh, härra Severin ütles, et äh, selles kokkuleppes on kõik poliitiline. ja mina tahaksin esitada sellise küsimuse, et kuidas nüüd uue Atlandi üles partnerluse raamistikus äh, ja selles uues lähenemises äh, võib juhtuda see, et see mõjutab ka läbirääkimisi. Venemaad nüüd käsitletakse pigem ju partnerina. Euroopa Liidul on olemas äh, juba oma naabruspoliitika ja tahaksin teada, nagu härra raportöör ka ütles, et mis saab viisadest. ma saan aru, et tahetakse töötada välja eraldi leping viisade kohta, aga milline on olukord meie andmete kohaselt on Venemaa äh, kodanikud äh, taotlenud kaks korda rohkem viisasid siia tulekuks kui äh, Euroopa Liidu kodanikud sinna minekuks ja veel üks küsimus, Gruusia kriis äh, kas see ka kuidagi mõjutab läbirääkimiste protsessi? ja me loodame, et härra Sullivan oma suurte teadmistega suudab ka kindlasti need läbirääkimised lõpule viia. Franca onorevole Omar Reuten per due minuti. jah, voorzitter ähm,, laat mij. Omar Reuten, palun. aitäh, härra esimees. ma sooviks esmalt äh, ühineda äh, esimehe ja kolleeg Salafranca äh, kaastatud avaldustega. kui tegemist on partnerluslepinguga, siis ma mõtlen alati sellele ja see on pärit äh, sellest ajast, kui ma olin delegatsiooni juht, siis meil oli tegemist moderniseerimisküsimustega, aga IKL oli juttu ka partnerluse koostöölepingust ja ühisest ruumist. aga ähm, me ei jõudnud piisavalt kaugele nende teemadega ja see, sellest on kahju, sest partnerlusleping äh, ei ole oluline mitte üksnes meile, vaid ka Venemaale ja sooviks veel lisada seda, et äh, mis puudutab aluseid, siis me ei ole ühel meelel. Venemaa sooviks võimalikult lühiajalist lepingut. meie ütleme, et äh, et äh, lepingus peavad kajastuma kõik olulised aspektid, muuhulgas ka kaubandus ja ja me peaksime kinni pidama ka vastastikuse põhimõttest. millised on olnud viimased arengud WTO-ga seoses, kas Valgevene ja Kasahstani on ka läbirääkimistele arvesse võetud? ja siis veel küsimus moderniseerimise juurde kuulub ka loomulikult demokratiseerimine. ja tihti on asi nii, et president Medvedjev kritiseerib korruptsiooni oma riigis e, tem-, meeleavaldajate äh, arreteerimised äh,, Hodorkovski süüdimõistmine, mm, need ei ole olnud positiivsed arengud. milline on teie hinnang moderniseerimise, moderniseerimisprotsessile Venemaal? aitäh proua Omen Reutenile, proua Ojuland, kaks minutit, palun suur tänu, härra esimees. ka meie tahaksime väljendada omapoolset kaastunnet Venemaal ning vene lastele ja kannatame üheskoos nendega, kes olid rünnakute ohvrid. nüüd mitmed kolleegid on siin sellest juba rääkinud, ka minul oleks küsimus härra Sullivanile ja see puudutab praegusi läbirääkimisi. on väga tore, et te näete, et edasiminek on toimunud Venemaa näol, on tegemist strateegilise partneriga ja areng peab toimuma, sest et see on suuresti ka Euroopa Liidu huvides. aga teised kolleegid ka tõstatasid partnerlusküsimuse. partnerlus peaks põhinema väärtustel mul oleks teile küsimus, kuidas te ennast tunnete läb-, pidades läbirääkimisi sellises kontekstis? me oleme näinud, Venemaa poolel on justkui väga teistsugused väärtused ja viimastest kuudest võib tuua välja mitmed erijuhtumid, mis seda ka tõestavad, näiteks Hodorkovski äh, kohtuistung, äh, manipuleerimine, äh, kohtusüsteemiga manipuleerimine, seda on mitmed rahvusvahelised vaatlejad ja inimõiguste kaits-, inimõigusi kaitsvad organisatsioonid ka kritiseerinud, võtame näiteks härra Nemtsovi, kes on opositsiooniliider, ta ei teinud mitte midagi ebaseaduslikku ega põhjustanud ise kuidagi enda arreteerimist ja äh, rida on veel pikk. eelmisel kuul täiskogul rääkisime võimalikust ähm, viisa sanktsioonidest nende Venemaa ametnike vastu, kes on olnud seotud äh, härra Magnitski juhtumiga ja paar nädalat tagasi tõstetati seesama küsimus ka inimõiguste komisjonis äh, Kodorkovski Äh, kohtuprotsessi osas, nii et äh, härra Sullivan, tahaksin teada, kuidas Euroopa Liit, välisteenistus äh, suudavad sellises õhkkonnas läbirääkimisi pidada ja mida saame ära teha selleks, et Venemaal olukord paraneks? Schulz per due minuti. aitäh, härra Schulz, kaks minutit, palun. Ich will und kann mich. ma ühinen nende kaastunde avaldustega selle Madeedova lennujaamal toim-, lennujaamas toimunud äh, rünnaku mm, pärast, see näitab, et meil on samad probleemid turvalisusega ja et meil on mingis mõttes ka ühised alused, hoolimata sellest, et me vaidleme pidevalt läbirääkimistel. ma tahaksin küsida härra suursaadikult, et kuidas te tahate selle vägivalla ja vägivallale vastamise spiraali lõpetada, kui kõigile nendele rünnangutele järgnevad alati äh, vägivallaga ähvardused? Mm, see puudutab nüüd Põhja-Kaukaasia poliitikat ja küsimus härra O'Sullivanile äh, Äh, kas probleem ei ole mitte selles, et meil mitte üksnes ei äh, vahetu pidevalt läbirääkimispartnerid, vaid vahetuvad mm, erinevad mõisted, me räägime ju alates kahe tuhande üheksandast aastast moderniseerimisläbirääkimisest või siis tööd, töötatakse kahel läbirääk-, lepingu kallal ja partnerlus, mis, mis lõpuks millest lõpuks saab partnerlus- ja koostööleping või siis on tegemist kahe lihtsalt erinevate mõistetega ning härra Tšižev tegi ettepaneku, et me teeks äh, tsiviilühiskonna foorumi, kus vabaühendused ja erinevad muud isik, isikud, organisatsioonid saaksid äh, mõttevahetust arendada. ma ei ole nüüd äh, veel saanud aru, et kui palju te seda olete nõus toetama, et millised on teie ootused sellisele foorumi ellukutsumisega seoses? aitäh, härra Tännok, kaks minutit, palun. suur tänu, härra esimees, konservatiivide nimel tahaksin õnnitleda härra O'Sullivani uue ametikoha eh, puhul ja samuti ühinen kaastunde avaldustega terrorismirünnaku ohvritele. Venemaa näol on tegemist suure jõuga ja Euroopa Liit peab formaliseerima oma suhted Venemaa strateegilise partneriga ja samuti partnerlus- ja koostööleppeni lõpuks jõudma. Venemaa pärast Lissaboni lepingu ratifitseerimist on nüüd hoopis teadlikum Euroopa Liidu tähtsusest ja ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast, aga tundub, et teie riik on siiski selline poolautoritaarne, rikutakse meediavabadust, kohtuvõimu sõltumatust ja samuti ei ole lahendatud inimõiguste kaitsjate mõrvu ega ajakirjanike mõrvu ja samuti äh, te kaitsete ähm, Briti äh, kohtusüsteemi ähm, jurisdiktsioonist põgenenud inimesi. nüüd loomulikult on teil suured loodusressursid, tulevikus ootab teid ees ka äh, demograafiline kriis ja teie majandus on järjest mitmekesisem. aga Julgeolekunõukogus näiteks Iraani küsimuses, massihävitusrelvade osas, Põhja-Korea ning Balkani osas on meil vaja teie koostööd seda on meil väga vaja ja seega ma toetan Venemaa ühinemist Maailma Kaubandusorganisatsiooniga, mul on kahtlusi viisalihtsustuslepingu osas, kindlasti minu vali- ja valimisringkonda Londonis saaks kindlasti kasu sellest, kui veel paar venelast käiks Harroldsis shop-, shoppamas, aga siin tuleks ikkagi tegeleda näiteks diplomaatiliste suhetega Transnistrias, samuti Gruusia küsimus, te takistate ka Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioonidel minemast Gruusiasse eh, okupeeritud territooriumitele ja Venemaa ei ole tahtnud ka ratifitseerida energiahartat, eh, Ukraina seda juba tegi. minu arvates eh, kui te sellele alla kirjutaksite, siis oleks selge näide meie vastastikusest usaldusest ja kui ratifitseeriksite ka lisaprotokollid, siis tagatakse ligipääs Euroopa Liidu investeeringutele ja ühtlasi oleks meil ligipääs ka Gazpromi gaasijuhtmetele. nüüd palun sõna kolleegile Angurakis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω στον πρέσβη. Aitäh, härra esimees. Ma sooviks suursaadikule väljendada minu fraktsiooni ja partei nimel kaastunnet. Ja sooviks käsitleda teemat, mis, millega me oleme väga palju tegelenud. Enne räägiti palju inimõigustest. Mina sooviks viidata sellele, et ma olen nördinud selle üle, et NATO on vastu võtnud uue agressiivse ideoloogia, mis on suunatud praktiliselt äh, terve maailma vastu, ilma et äh, riikide parlamendid oleks selle heaks kiitnud. Äh, sellepärast me peaksime siin vähem nõudma inimõiguste järgimist, sellepärast et ka Euroopa Liidus on meil tege-, probleeme inimõigustega minu meelest. aga nüüd, mis puudutab tänast teemat, äh, rahu ja julgeolekut, siis äh, mul on konkreetne küsimus suursaadikule, et mis on muutunud äh, NATO kaitsekilbiga seoses ja miks Venemaa on selles küsimuses oma seisukohta muutnud? kas ma võiksin teile meenutada, et ähm, rahvas, äh, töötajad ka Venemaal reageerisid negatiivselt äh, äh, raketikaitsekilbi ehitamise plaanidele, aga need ähm, plaanid ei ole ju muutunud, miks Venemaa on oma suhtumist muutunud? aitäh härra Ango Raukisele ja selleks, et me nüüd äh, ka oma ajakavast kinni peaks, äh, pidada saaks, on järgmise kuue kõneleja kõneaeg veel poole lühem. mul on väga kahju, aga me peame äh, ette nägema aega ka küsimustele vastamiseks ja küsimusi on juba väga palju. härra Peeterle, palun. aitäh, ka mina sooviks väljendada kaastunnet nende inimeste huk-, traagilise hukkumise pärast. me oleme Venemaa parlamentaarse delegatsiooni liikmed, me loodame, et see jäi viimaseks korraks. mul on väga hea meel selle üle, et me räägime kõikehõlmavast strateegilisest lepingust, et me ütleme, et vaja on tegutseda kõigil äh, rinnetel, et vaja on edendada moderniseerimist president Medvedev ütles ka ise, et vaja on moderniseerida tervet ühiskonda. ma olen juba teist ametiaega selle delegatsiooni liige, nii et ma võin omaenda kogemusest öelda, et me räägime avatult, kohati kasutatakse ka karme sõnu, meil ei ole mingeid tabuteemasid, me oleme rahul oma arutelude tulemustega, e-, e-, eriti kui me räägime valulistest küsimustest. aga ma arvan ikkagi, et neid kohtumisi oleks võimalik kasutada selleks, et rääkida e, nende lepingute põhialustest, põhimõtetest. täna on nii palju juba sellest räägitud, et ma ei tahaks selle teemaga süvitsi minna, ma tahaks esitada mõlemale läbirääkimiste juhile küsimuse, et kuidas teie hindate olukorda? kui kaugele me oleme ühiselt äh, jõudnud moderniseerimisega, mida oleks vaja moderniseerida ja öö, äh, ka järjepidevus on äärmiselt oluline. proua Jaagonsaari, kaks minutit, palun. arvoisa puhejuhataja, onnittelut laadullisesta harppaa. aitäh, ma õnnitlen selle eest, et läbirääkimistel on tehtud äh, suuri samme ja et ka kodanikuühiskonnas on toimunud äh, erinevaid äh, asju. Peterburg on noorte hulgas muutunud väga populaarseks paljud äh, reisivad Venemaale. ma tahaksin rõhutada seda, et väga oluline on vastastikuse põhimõte. Äh, venelased äh, ostavad maad ja kinnisvara e-, Euroopa riikides, aga eurooplastel on raske seda teha Venemaal. Soomes on meil sellised kogemused, et et on seatud teatavad piirangud ja ma tahaksin esitada mõlemale läbirääkijale äh, küsimuse, et kas vastastikust vastastikuse põhimõttest võiks rohkem kinni pidada läbirääkimistel, et mida teie arvate sellest? aitäh. ja üheks minutiks saab sõna härra Madleina. namens de Partij voor de Vrijheid uit Nederland eh, ons medeleven betuigen met de slachtoffers. aitäh. ma sooviks oma partei nimel äh, avaldada kaastunnet Tomadeedova äh, lennuväljal toimunud äh, rünnakus hukkunute omastele. mul on alati väga hea meel, kui ma märkan, et me saame minna kaugemale oma tegevuses, mul on, viimasel ajal olnud võimalik ka internetis ve eh, suhelda venelastega, kes oskavad inglise keelt. Euroopa vajab Venemaad, Venemaa vajab Euroopat. paar märkust eh, omalt poolt eh, islami terrorismi vastane võitlus ja sellega seotud ideoloogia vastane võitlus. ka Hollandil on suuri probleeme islamistliku ideoloogia levimisega Euroopa on minu meelest teinud ka suure vea Kosovo tunnistamisega ja minu parteil on väga kahju selle pärast. ma tahtsin seda väljendada ja väljendada seda, et hollandlased on väga mures Iraani režiimi tõttu. Iraanist, Iraan muutub järjest suuremaks ohuks. ma loodan, et Euroopa ja Venemaa eh, ühiselt võitlevad Ahmadinejadi ja tema režiimi vastu. aitäh. härra Nikolai, üks minut, palun președinte, fără îndoială că va trebui să privilegiem calitatea, însă... suur aitäh! on selge, et me peame rõhku panema kvaliteedile, aga me ei tohi mingil juhul eirata ka ajafaktorit maailmas, kus nii palju muutusi on käimas. kui me oleme läbirääkimistega lõpule jõudnud, siis võib-olla läbirääkimiste tulemus enam ei vastagi olukorrale, mis on tekkinud. ma ei tahaks parafraseerida Pariisi kongressi tulemusi, aga ma arvan, et me peaksime ikkagi leidma lahendused neile tegelikele probleemidele, millega me praegu silmitsi seisame. kaks küsimust, kuidas näevad läbirääkijad põllumajanduskoostöö küsimusi ja teiseks, see küsimus juba ka tõstatati, kuidas on võimalik koostööd teha selleks, et võidelda terrorismi vastu seda ennetada, sest tegemist on ikkagi ülemaailmse äh, ohuga. suur aitäh, proua Nikolai! ja äh, sõna kolleeg Vaiderale um,. Like express... kallid äh, kolleegid, ma tahaksin ka omalt poolt avaldada kaastunnet äh, terrorismirünnaku ohvritele. tahaksin tänada mõlemat tänast külalist minu, need küsimused, mida ma tahtsin tõstatada, juba on ära küsitud, nii et nüüd keskenduksin järgmisele ja see on mõeldud härra Sullivanile. ja see puudutab viisa küsimust. viisa eh, lihtsustussüsteem on jõus juba mõningaid aastaid ja nüüd on tekkinud eh, järgmine küsimus. kas komisjon on analüüsinud seda, mis on eh, selle aja jooksul tehtud ning kas oleks võimalik tulemusi ka meile tutvustada? Eh, millised on eh, saavutatud tulemused, kas on eh, tasakaal saavutatud nende inimeste vahel, kes tulevad Venemaalt Euroopa Liitu ja nende vahel, kes lähevad Euroopa Liidust Venemaale? ning milline on nende külastajate profiil, aitäh! suur aitäh, aitäh kolleeg Vaiderele ja lõpetuseks kolleeg Kirillov. Uh, suur aitäh, nii palju küsimusi ja teemasid on juba tõstatatud ja mina tahaksin omalt poolt keskenduda külmutatud konfliktidele. ma saan aru, et tegemist on tõsiste küsimustega, aga me ei tohiks ikkagi jätta need, neid küsimusi kõrvale, sellepärast et, ainult seepärast, et see võib olukorda veelgi keerukamaks muuta ma arvan, et me peaksime vähemalt ühele või kahele konfliktile suuremat tähelepanu pöörama, siin ma pean silmas Transnistriat näiteks ja Mägi-Karabahhi, kus olukord on keerukas ja kestnud nii pikka aega. Grazie, onorevole Kirillov äh,, darei. suur aitäh, kolleeg Kirillov. ja nüüd sõna saab kümneks minutiks äh, kõigepealt eh, härra Ossalivan ja siis eh, Venemaa suursaadik. jah, aitäh! aitäh eh, märkuste ja kommentaaride eest, ma üritan vastata niivõrd eh, täpselt kui võimalik, võttes arvesse aega, aga kui nüüd te esitasite ka faktilisi küsimusi, siis ja kui mul vastust ei ole kohe anda, siis saadan selle vastuse hiljem teile ja annan teile siis täieliku juurdepääsu sellele infole. nüüd härra Severin rääkis WTO-ga liitumisest ja te olete, teil on õigus, nagu ka suursaadik ütles, siis WTO-s me ei ole mitte ainsad liikmed ning eh, kogu eh, organisatsioon peab ikkagi nõustuma, sada viiskümmend kolm eh, liikmesriiki peavad olema nõus ma arvan, et me võime eeldada, et paljud riigid kindlasti tõstatavad jälle omalt poolt ka erinevaid küsimusi seal. meie tahaksime hõlbustada kogu seda protsessi, ma usun, et Euroopa Liidul teatud mõju on. muidugi meil on, meie mõju on vähenenud, võttes arvesse organisatsiooni laienemist, aga tegemist on strateegil-, strateegiliselt tähtsa küsimusega ja me muidugi äh, teeme koostööd ameeriklaste ja teistega ja üritame siis lihtsustada kogu seda protsessi. lõpptulemusena jah, ka Venemaa ise peab teiste riikidega, kellel on äh, nendega probleeme, lahendusi leidma, see protsess on keerukas, aga ma arvan, et äh, tegemist on ajalooliselt olulise sündmusega ja me ei peaks eirama seda mõõdet. tegemist on nüüd viimase suure mm, majandusega, mis ei ole veel WTO liige ja mis ei saa siis kasu WTO poolt pakutavatest hüvedest. härra Salafranca, te rääkisite viisaküsimusest, ma usun, et me kõik teame, kui tundlik see küsimus on. tegemist on eraldiseisva protsessiga, mille üle me peame läbirääkimisi, sellel on omad erijooned ja me peame vaatama, äh, mida me oleme saavutanud, mis on vaja ka lepingusse sisse panna. aga on ilmselge, et tegemist on äärmiselt olulise teemaga nii Venemaale kui ka meile endile ning on ilmselge, et äh, kui me oleme selle protsessiga edasi jõudnud, siis on võimalik seda kindlasti kajastada ka lepingus ja vaadata, mil määral siis on võimalik viidata viisakokkuleppele ja milliseid äh, ristviiteid on võimalik sisse viia. mis puudutab viisade statistikat, siis pean ütlema, et jah, äh, praegu mul konkreetset vastust ei ole, aga meil on käimas väga aktiivne viisadialoog, äh, mille raames nende küsimustega ka tegeletakse ja te kindlasti saate selle info. tolliliidu küsimuse osas äh, ka see teema on keerukas, ma olen ise sellega mm, kaubanduspeadirektoraadis äh, kokku puutunud ja me peame mõistma täpselt, mida tähendab tolliliit meie kahepoolsete suhete raames ja mida see tähendab ka mm, WTO-ga liitumise osas, see on keerukas teema me muidugi toetame seda, et Venemaa, Kasahstan, Valgevene tolliliit äh, sõlmitakse, aga siin tuleb vaadata, kuidas see mõjutab meie majandussuhteid ja kuidas see ka WTO raames saab töötada. ja me oleme palunud muidugi, et Venemaa kolleegid ka meile rohkem infot selle kohta annaksid. ma arvan, et meil on vaja natuke rohkem süviti seda teemat vaadata äh, kaubanduse ja investeerimispeatüki all. väärtuste küsimuses, see on tõesti muidugi äärmiselt oluline kas ma tunnen ennast mugavalt, äh, pidades läbirääkimisi olukorras, kus meil on äh, eriarvamusi neil teemadel, muidugi mitte. aga samas jällegi on selge, et äh, paljud meie väärtused on ikkagi ühised ja selle tulemusena me saame ka lepingu sõlmida. see muidugi kõiki probleeme ei lahenda, kindlasti oleks vaja eraldi raamistikku, mille raames konkreetseid juhtumeid vaadata ja nagu härra Salafranca ka viitas sellele, muidugi on see keerukas, aga eh, taoliste lepingute puhul on alati vaja teatud kompromisse eh, teha. kindlasti Venemaa ei saa nõustuda kõigega, mida meie nõuame, aga meie ei saa ka nõustuda sellega, et Venemaa eirab eh, teatud põhiväärtusi ma arvan, et kõik see on väga suuri väljakutseid esitav protsess, aga me selles suunas tööd teeme ja ma usun, et äh, me üritame äh, leida viisi, kuidas edasi liikuda. aga jah, ma tunnistan, et kindlasti see on üks neist teemadest, äh, mis, kui me jõuame läbirääkimistega lõpule ja kui me tuleme parlamenti tulemusi tutvustama, et siis pöörata just sellele väga suurt tähelepanu ja kindlasti tuleb väga suurt tähelepanu pöörata ja ettevaatlik olla neis küsimustes erinevad äh, partnerluse kaasajastamise viisid, olemasolevad lepingud ja muu selline. Äh, ma ei usu ja proua Omen Reuten ka tõstatas sama küsimuse, kas see võiks olla takistuseks, ma ei usu, et äh, olemasolevad lepped võiksid olla takistuseks, me oleme üritanud olemasolevat, olemasolevaid saavutusi kokku panna siis ning selle alusel sõlmida kõikehõlmava leppe ma ei usu, et juba käimasolev koostöö võiks olla takistuseks, tegemist on pigem äh, ehituskiviga ning äh, aitab meil edasi liikuda ühiste eesmärkide poole. kaasajastamise koha pealt veel tuleb ütelda, et äh, siin meil ei ole mingit kokkulepet, meil on ikkagi partnerlus ja see on väga oluliseks osaks. loodetavasti saame tulevases lepingus sellele ka toetuda. ja loodetavasti saame seeläbi kaasa aidata ka Venemaa moderniseerimisele. aga muidugi Venemaa ise peab ka otsustama, kuidas nad soovivad moderniseeruda, aga me oleme valmis aitama. esitati küsimus ka koostöö kohta põllumajanduses. ma vabandan, et et nüüd sega, segi läbi vastan, aga meil küll veel detaile ei ole põllumajanduskoostöö kohta, selle kohta saadan teile veel infot, aga selle kohta on eraldi äh, peatükke. Äh, külmutatud naabruskonfliktid, et äh, tegemist on väga tundliku ja tähtsa küsimusega, ma arvan, et vastuseks võiks olla see, et kui lõpuks meil on äh, raamkokkulepe, siis äh, seeläbi ei suuda me küll leida lahendusi erinevatele konfliktidele, aga loodetavasti aitab see üles ehitada usaldust ning selle usalduse alusel me saame hiljem nende teemadega tegeleda. me üritame jõuda läbirääkimistega lõpule ning äh, kui saavutatakse edu taoliste lahti olevate küsimuste puhul, siis see kindlasti tuleb kasuks nagu paljud teist on rõhutanud ka, tegemist on strateegiliselt oluliste läbirääkimistega. me ähm, oleme Venemaaga äh, ühendatud läbi ajaloo, läbi kultuuri, läbi kontaktide ja ma usun, et ähm, tõesti me üritame nüüd saavutada kvalitatiivset hüpet äh, suhetes, aga samas tuleb tunnustada ka, et probleeme on, paljud teist rääkisid neist ning äh, see on äh, Äh, ka üheks teemaks läbirääkimistel või läbirääkimiste ümber, see kõik muudab läbirääkimised veelgi keerukamaks. mitte, kindlasti ei üks ega teine osapool ei anna järgi oma äh, hinnaliste põhimõtete osas, aga äh, läbirääkimiste edu sellest sõltub ning kas mina või keegi teine Euroopa Liidu poolt sellega tegeleb, ma loodan, et me suudame aidata kaasa lõpptulemuse saavutamisele ma arvan, et äh, läbirääkimiste lõpetamine peab olema Euroopa Liidu jaoks üheks äh, oluliseks strateegiliseks eesmärgiks, seda ka liikmesriikidele ja parlamendile ja ma usun, et äh, selleks on vaja kindlasti investeerida nii aega ka jõupingutesse, et probleemidele lahendusi leida. ma olen nõus, et kaubanduse investeerimise mõõde on kindlasti üheks selliseks valdkonnaks, äh, mida praegu ei ole piisavalt veel arutati, aga loodetavasti tulevikus leiame ka viise siin edasi liikuda ning peatükid sulgeda ja loodetavasti kõigega lõpule jõuda Äh, suursaadik Tšišov ütles, et äh, WTO läbirääkimised on käinud juba seitseteist aastat, äh, meil läbirääkimised olnud lühemad, minu läbirääkimiste kõige pikem kogemus oli ähm, Golfi lahe ümber käivate läbirääkimiste osas, mis kestsid üle kahekümne aasta, aga loodetavasti õnnestub meil jah, jõuda eduka kokkuleppeni. Grazie, doktor Salivan uh,. Eh, a lei la parola, signor ambasciatori. Eh. suur tänu, nüüd on sõna härra suursaadikul. Thank you very much I.... suur tänu. kõigepealt eh, tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid, kes väljendasid kaastunnet Moskva terrorismirünnaku ohvritele ja nende omaksetele. tõepoolest, terrorismivastane võitlus äh, on üks teemasid meie koostöös Euroopa Liiduga ja me tahame sellega ka edasi tegeleda ning lisada selleteemalise peatüki ka oma koostöölepingusse. nüüd moderniseerumisest. tahaksin selgitada seda, kuidas meie äh, struktuuri näeme tulevane leping meie jaoks on justkui õiguslik alus. ja moderniseerimiskoostöö on vahendiks ja teekaardid viivad meid lõpuks eesmärgini luua ühtne ruum. ma olen Davidiga nõus, et et äh, moderniseerimiskoostöö ei ole mingisugune eraldi kokkulepe. praegu on meil selline pidev muutuv dokument, mida täiendatakse uute programmidega ning samuti järelevalve teostamisest tulevanaga. tahaksin siin rõhutada, et Lissaboni lepingu järgne periood ei ole viinud mitte ainult selleni, et äh, välismaailm pöörab suuremat tähelepanu Euroopa Liidu struktuuridele, vaid lisaks on see loonud ka teatud organisatoorseid küsimusi. näiteks, kes koordineerib Euroopa Liidu poolt moderniseerimiskoostööd kuna siin endine sellel ametikohal olev inimesel on nüüd uus töökoht, nii et sellega tuleb tegeleda. loomulikult moderniseerimiskoostöö ei ole mis äh, peegeldaks justkui seda, et Euroopa Liit on mingisugune kõikvõimas jõud, äh, justkui jumal lasku maale ja siis äh, moderniseerib Venemaa ära. ma tänan teatud viiteid, mida ma siin kuulsin. tegemist on ju vastastikusega. mõlemad pooled mõistavad et Euroopa Liit ei eksisteeri vaakumis ega ka Venemaa ei eksisteeri vaakumis, meie ümber on elav maailm, tuleb leida tasakaal öö, majanduslikus valdkonnas, samas poliitilised jõud on ümber jaotumas ja mitte alati Euroopa Liidu kasuks nii et selleks, et Euro-, Euroopa Liit saaks jääda oluliseks mängijaks, on Euroopa Liidul vaja partnereid ja Venemaa pakub end Euroopa Liidule strateegiliseks partneriks. esitati mitmeid inimõiguste alaseid küsimusi ajakirjandusvabaduse küsimusi. ütlen lihtsalt lühidalt, et Venemaa meediaseadused on oluliselt liberaalsemad kui mõned, mis hiljuti Euroopa Liidu liikmesriikides heaks kiideti. nüüd äh, energiaharta. härra Tännok vist esitas selle küsimuse, kes just saalist lahkus nii et paraku teda ei ole siin, aga tahaksin siiski täpsustada, et Venemaa kirjutas sellele hartale alla üheksakümne neljandal aastal, seda ei ole ratifitseeri-, ratifitseeritud, seda ei teinud ka mitmed teised riigid, kes ei ole sugugi vähem tähtsad energiaturul, nagu näiteks Norra. ja protokolle tegelikult ei ole olemas ja see ongi üks põhjuseid, miks äh, üheksakümnendatel aastatel seda ei ratifitseeritud. meie arvates äh, ei ole see nüüd enam üldse asjakohane ja nüüd peame läbirääkimisi Euroopa Liiduga ja teistega, ka näiteks ÜRO-s, et äh, tuleks välja töötada uus rahvusvahelise energiakoostöö kontseptsioon, mis põhineks põhimõtetel, millele pandi alus äh, St Peterburi üheksakümne kuuenda aasta G kaheksas. tahaksin väljendada oma isiklikke seisukohti. et äh, moderniseerimine on lihtsalt äh, üks sõna. tegemist on pigem poliitilise küsimusega kui äh, organisatoorse või tehnilise küsimusega, sest et muidu Euroopa Liit ei oleks äh, nii kiiresti asunud viisade, viisarežiimi lihtsustamist näiteks mõnede Lääne-Balkani riikidega ma ei tahaks äh, üle hinnates nüüd öelda, et tegemist on tõelise läbimurdega, aga eelmisel aastal tõesti edasiliikumine siiski toimus. esialgu oli tegemist lihtsalt sellise maade avastamisega ja nüüd on jõutud operatiivetappi viisa lihtsustamisega. koostöös Euroopa Komisjoniga oleme jõudmas lõpuni ühtsete sammude kindlaksmääramises, mis võimaldaks kaotada viisanõude Euroopa Liidu ja Venemaa vahel. ja nüüd statistikast, mul on siin umbkaudsed andmed, kokku neli miljonit viisat, kaks koma viis miljonit Vene kodanikku sisenes Schengenisse ja üks koma viis Schengeni riikide kodanikke äh, käis Venemaal nii et äh, võib-olla nendest andmetest on siis abi mõistmaks äh, küsimuse suurust. on islam, Iraan and so on. nüüd äh, Iraan, islami küsimused, ma Iraanist ei tahaks rääkida teeme koostööd läbirääkimistes Iraaniga, ka Cathy Ashtoniga. teinekord nimetatakse seda formaadiks kolm pluss kolm või teinekord viis pluss üks, igal juhul kokku on seal kuus poolt. ja viimane voor äh, toimus Istanbulis paar päeva tagasi. tõesti, mingisugust väljapaistvat edu ei ole me saavutanud, aga täielik läbikukkumine see ka ei olnud. nüüd veel islami küsimustest kõige suurem äh, moslemiriik Euroopas on tegelikult Vene Föderatsioon. Venemaal on kõige rohkem islamiusulisi Euroopas, üle kahekümne miljoni. meil on tuhandeaastane traditsioon äh, selles osas, kuidas kõrvuti elavad sõbralikult äh, islamiusulised ning kristlased nii et islam ja terrorism ei ole siiski üks ja sama. terroristidel rahvust ei ole, neil ei ole ka usku. külmutatud äh, konfliktid Transnistria, Kõrg-Karabahh, Mägi-Karabahh. kui Nõukogude Liit lagunes, siis Nõukogu, teatud Nõukogude Liidu kodanikud jäid nendele territooriumitele Nõukogude Liidu isikut andvate dokumentidega ja kodakondsusega. seda kehtivust pikendati ja Vene Föderatsioon sel hetkel kohaldas sellist põhimõtet, et kõik tuhande üheksasaja üheksakümne teisel aastal väljaspool Venemaa piire elanud Nõukogude Liidu kodanikud said automaatselt Vene kodakondsuse. see oli loogiline äh, lähenemine kõik äh, teised äh, endised Nõukogude Liidu äh, riigid seda ei teinud, näiteks toon siin välja Läti ja Eesti, kus on ju probleeme hallide passide omanikega. nüüd sellised kohad nagu Transnistria, Abhaasia, Lõuna-Osseetia, kus on inimesed eh, vanade Nõukogude isikut tõendava to-, dokumentidega, kas ei saanud või ei tahtnud või neil ei olnud võimalik saada Moldova või äh, Gruusia isikut tõendavat dokumenti. nii et kui Nõukogude isikut tõendavad dokumendid aegusid, siis jäid nad ilma milletagi. Nende ainuke võimalus oli taodelda Vene Föderatsiooni kodakondsust Transnistrias osad taotlesid ka Ukraina kodakondsust. Need taotlused vaadati eraldi läbi ja enamik selle kolme territooriumi eh, kodanikest, neil tegelikult on Vene eh, kodakondsus. loodame, et ka Transnistrias jõutakse rahumeelsele kokkuleppele Moldovaga, aga viisade ja passide küsimuses ei saa me jätta kõrvale ka öö, äh, nende äh, Molda-, Moldova kodanike küsimus, kellel on Rumeenia passid kindlasti neid on isegi rohkem kui äh, neid Vene passide omanikke, kes on, äh, kes elavad Transnistrias. nüüd äh, Ameerika Ühendriikide raketikilbi küsimus härra Angurakis esitas selle, see on eraldi teema, aga üritan siiski lühe, lühidaks jääda Obama nüüd tegi lõpu äh, Bushi plaanidele esi-, ehitada raketikilpa Tšehhi Vabariiki ja nüüd on plaanis seda teha pikemaajaliselt. me oleme valmis Ameerika Ühendriikide seda arutama ning samuti meie naaberriikidega selleks, et luua öö, äh, raketikilbisüsteem ühiselt. me ei ole milleski kokku leppinud ega ka mitte NATO-Venemaa tippkohtumisel Lissabonis, me oleme jõudnud kokkuleppele, et me seda arutame. ja igasugused raketikilbisüsteemid on kas strateegilised või substrateegilised. viimase osas äh, Vene NATO nõukogus rääkisime sellest aastaid. tegemist on üsna väikese äh, mastaabilise küsimusega näiteks selleks, et kaitsta rahuvalvajaid erinevates äh, maailma piirkondades, aga nüüd strateegilised raketikilbid mis loovad sellise kõikehõlmava kilbi, see on juba teine teema, selle, seda peab kindlasti veel arutama. Vene parlament ratifitseeris just hiljuti uue Ameerika Ühendriikide Venemaa vahelise startlepingu ja lisadokumentides on kirjas ka see, et me peame tihedat järelevalvet selle üle, kuidas ka Ameerika Ühendriigid seda lepingut äh, järgivad ja tegutseme siis vastavalt, nii et seega on selge seos ka selle lepingu ning raketikilbi vahel. suur tänu, ma arvan, et olen sellega lõpetanud, suur aitäh! Grazie äh, alla aitäh härra suur, suursaadikule. ma sooviks äh, tänada ka härra O'Sullivani. Te teate, kui oluline see leping on. kahekümnendal sajandil olid meil Euroopas sisemised konfliktid, mille tulemusena tekkis Euroopa Liit ja nüüd me võime seda äh, koostööd laiendada Euroopast kaugemale ja väga oluline on muidugi idamõõde. ma tänan teid ka selle eest, et äh, läbirääkimised äh, jätkuvad nagu soovitud ja et neid läbirääkimisi on varsti võimalik lõpetada. meie koosolek jätkub kell kolm hääletustega ma palun, et äh, kõik tuleksid täpselt kohale, sest äh, päevakord on jälle väga tihe. ja ka pärast hääletusi on meil ette nähtud veel